I would like to ask former president ma paluksin, et äh, eelmised Euroopa Parlamendi presidendid võtaksid äh, istet äh, siin meie ees. ilmselt mitmed teie hulgast, head kolleegid, eelnevad parlamentide juhatajad ja presidendid, palun tulge Äh, meie juurde ja istuge. härra president Pöttering, palun, see kehtib ka teie jaoks, on siin erikoht olemas. Äh, härra Koks, Fontaine, proua Fontaine. me tahaksime alustada koos teiega From... ootame sii-, siia äh, seitset endist äh, parlamendi presidenti. tere tulemast kõigile! okei okay,, president. president Hans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 Okay. In a couple okay. of minutes, they will be here. Two, three minutes. ootame kaks-kolm minutit. siis saabub ka äh, proua Fontaine ja parun Crespo. nii et nad on siiapoole teel. endised Euroopa Parlamendi presidendid. not have, we will not have a, we will not have a second round, so we can wait. We will not have a second round. teist äh, hääletamisvooru ei toimu, nii et äh, meil on mõne, mõni minut aega oodata. rohkem ma midagi praegu ei ütle. aga me ütleme kindlasti, et teist hääletusvooru ei toimu. nii et äh, kaks minutit siia-sinna, see ei loe midagi, head sõbrad proua president Fontaine. ja härra parun Kresvov, kaks endist parlamendi presidenti, tere tulemast veel kord Euroopa Parlamenti. see on ka teie koda ja pärast äh, katkestamist istung jätkub. annan teile teada valimistulemusest. antud häälte arv äh, kuussada üheksakümmend üheksa, tühjad ja kehtetud sedelid kakskümmend üheksa. antud hääli kuussada seitsekümmend, absoluutne elamus kolmsada kolmkümmend kuus. kandidaadid said äh, järgneva arvu hääli härra Teeva sada nelikümmend kaks. Pan, pan Martin Schulz härra Martin Schulz. kolmsada kaheksakümmend seitse. pani Diana. proua Diana Wallis sada nelikümmend üks häält. Pan Martin Schulz otrzymał härra Martin Schulz sai kehtivate häälte absoluutse enamuse ja ta valiti käesolevaga Euroopa Parlamendi presidendiks. õnnesoovid! Congratulations, Mr President Schulz, I am sure under õnnitlen härra president Schulz, ma olen kindel, et teie juhtimisel Euroopa Parlament jääb demokraatia, demokraatliku võimu keskuseks Euroopa Liidus. parlamendi liikmetena meie kohustus on kaasata Euroopa kodanikke meie ühistesse tegevustesse ning oleme ühenduslühiks erinevate institutsioonide vahel. Te võite arvestame kõigiga ja Euroopa Parlament jääb selleks, mis ta on olnud. meie oleme Euroopa diskussiooni keskmeks ja see on see koht, kus Euroopa poliitikud luuakse meie kodanike hüveks. ja nüüd ma tahaksin paluda teil, härra president Schulz, et tuleksite siia presiidiumile ja asendaksite mind sellel toolil. Teie olete uus Euroopa Parlamendi valitud president.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 meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe austatud daamid ja härrad, armsad kolleegid, tänan teid selle veenva tulemuse eest. enamikule Teie hulgast olin siin majas kuni nende valimisteni ühe teise fraktsiooni esimees. olin äh, teise fraktsiooni esimees ja see, et te mind täna usaldasite, on mulle suur au. asun täie jõuga tööle, et teie usaldust mitte petta ja meie parlamendi rolli tugevdada. parlamendi presidendi ametikohustusi tahan täita nii, et äh, täna minu poolt hääletanud saaksid oma valikule kindlaks jääda ja need, kes mind ei valinud, oleksid positiivselt üllatunud. luban olla kõikide parlamendiliikmete president ja luban teie õigusi kaitsta aber mein dank kõigepealt sooviksin tänada teid, president Buzek. Te olite esimene Euroopa Liidu institutsiooni president, kes oli võrsunud Ida-Euroopa vabadusliikumisest. sellega sümboliseerisite te demokraatia võidukäiku ja triumfi diktatuuri üle. Te sümboliseerisite Euroopa ühtsust siin kojas nagu ei keegi teine enne teid. austatud äh, kolleegid, täna ametisse asudes olen aukartlik Euroopa elab tormilisi aegu. paljude Euroopa inimeste jaoks on see karm aeg. minu vanemad kuulusid veel põlvkonda, kelle juhtlause kõlas. olgu meie lastel parem kui meil. meil ongi parem. me ei ole aga enam kindlad, kas meie lastel on tulevikus sama hea kui meil majanduskriisi tagajärjel on paljudes riikides vaesus suurenenud ning eriti noorte hulgas on tööpuudus võtnud tohutud mõõtmed. noored avaldavad Euroopa linnade tänavatel meelt sellise majandussüsteemi vastu, kus vähesed omastavad kasumi ja kahjum jääb üldsuse kanda süsteemi vaadates tekib vägisi mulje, eriti just viimastel päevadel, et anonüümsetel New Yorgi reitinguagentuuridel on rohkem võimu kui demokraatlikult valitud valitsustel ja parlamentidel. sellele tuleb öelda veenvalt ei. see kõigutab ka usku Euroopa institutsioonide ja Euroopa instit-, integratsiooniprojekti suhtes. paljud inimesed äh, suhtuvad meie töösse umbusaldusega, nad ei tea, kas see, mida siin tehakse, on ikka päris õige. me peame endale selgelt aru andma, et äh, institutsioonilised arutelud Euroopa inimesi suurt ei huvita. inimesed muretsevad pigem oma töökohtade, pensioni ja sotsiaalse õigluse pärast inimestel on tähtis tervislik toit ja puhas keskkond. me peaksime nende inimeste soovidega rohkem arvestama, neid paremini kuulama, sest siin on ju koht, kus esindatakse Euroopa kodanike huve. siia on kogunenud äh, Euroopa rahva esindajad. sellepärast ütlen, kodanikud, kes meid otse valimistel usaldasid ootavad täiesti õigusega, et äh, meie nende huvide eest äh, võitleksime. ma tean ja olen uhke, et kõik kolleegid siin majas peavad ennast inimeste huvide oma valijate kaitsjaks ja selle eest tänan teid kõiki. aga lugupeetud daamid ja härrad, esimest korda Euroopa Liidu loomisest saadik on liidu nurjumise võimalus tõsiseltvõetav oht. mitu kuud on tormatud ühelt tippkohtumiselt teisele. meid kõiki, iga kodanikku ja meid kõiki puudutavad otsused tehakse valitsusjuhtide poolt suletud uste taga. see on minu arvates tagasilangus ammu üleelatuks arvatud minevikupraktikasse meenub Viini kongressi aeg üheksateistkümnendal sajandil. toona oli reegliks riiklike huvide jõhker läbisurumine ilma demokraatliku kontrollita. teise maailmasõja järgne Euroopa seevastu põhineb kainel arusaamal, et me ei saa oma huve enam lahutada oma naabrite huvidest see põhineb mõistmisel, et Euroopa Liit ei ole nullsummamäng, milles üks peab kaotama, et teine saaks võita. pigem vastupidi, lugupeetud daamid ja härrad, me kas kõik koos kaotame või kõik koos võidame põhireegel selleks ongi ühenduse meetod. see ei ole tehniline mõiste, ühenduse meetod on Euroopa Liidu hing ja mida see konkreetselt tähendab? see tähendab konfliktide lahendamist dialoogi ja konsensuse abil. tugevama õiguse asemel tähendab see solidaarsust ja demokraatiat. see tähendab väikeste ja suurte riikide põhja ja lõuna, ida ja lääne huvide tasakaalustamist see tähendab ka seda, et üldise hüvangu erihuvid peaksid olema kõrgemale seatud. see on Euroopa ühendamise hing. lugupeetud daamid ja härrad, juba aastakümneid on seda peetud enesestmõistetavaks, aga see edukas ühisprojekt on kannatada saanud viimase kahe aastaga ei ole muutunud mitte ainult probleemide nägemise viis, vaid ka probleemidega tegelemise meetod. tippkohtumiste kuhjumine ja valitsusjuhtide kohtumistele keskendumine peaaegu välistavad Euroopa Parlamendi ühenduse ainukese otsevalitud organi osaluse otsustusprotsessides. tegelikult on ka riikide parlamentide liikmed alandatud otsuste täitmise abijõuks. Nemad äh, toimivad nii-öelda kummitemplina Brüsseli kojas saavutatud äh, kokkulepete kinnitamisel. piisava parlamentaarse legitiimsuseta poliitika tulemust käsitlevad kodanikud kui Brüsseli ettekirjutust ja see just toob äh, kaasa selle, et kahju kannab Euroopa Liit tervikuna. see toob äh, kaasa Euroopa vastaseid tundeid ja ma loodan, et Euroopa Parlament ei jää siin passiivseks pealtvaatajaks. Nendele, kes leiavad, et vähema parlamentarismiga saab luua rohkem Euroopat, nendele kuulutama siin ja praegu sõja ja ma loodan, et teiega koos Das zwischenstaatliche Abkommen riikidevaheline kokkulepe uue rahaliidu kohta on esimene proovikivi. kolleegid Verhofstadt, Brock, Gualteri ja Cohn-Bendit, meie läbirääkijad, esitasid parlamendi poolsed nõudmised, nad nõudsid ühelt poolt eelarvedistsipliini ja teisalt selle sidumist majanduskasvu ja tööhõivega. esialgu jäid nad kaotajaks nüüd äh, toimuvad aga arengud Euroopa Parlamendi survel ja ma loodan, et need arengud süvenevad. sellist mõistlikku tasakaalustamist äh, ootavad meilt kodanikud ja et asjad edasi liiguksid, äh, ootan ma, et Euroopa Liidu tippkohtumistel oleks Euroopa Parlament ka laua taga esindatud, ei saa lubada seda, et kõik institutsioonid on kohal, aga Euroopa Parlamenti ei ole Euroopa on väärtustepõhine ühendus. me nõuame kandidaatriikidelt Kopenhaageni kriteeriumide täpset täitmist. Euroopa Parlament peab välja astuma selle eest, et ka liidu liikmesriigid enesestmõistetavalt järgiksid, rakendaksid demokraatiat, põhiõigusi ja vabadusi Euroopa Liidu põhiõiguste harta sätete rikkujal tuleb arvestada meie vastumeetmetega. see on meie kui Euroopa Parlamendi liikmete ühine kohustus. siinkohal tahaksin lisada juurde, et homme saab meil olema vastuoluline arutelu olukorra kohta Ungaris. peaminister Orban on andnud Euroopa Parlamendi presidendile teada, et ta tutvustab homme siin kojas oma nägemust. konsulteerisin äh, fraktsioonide esimeestega ja need, kellega ma ei ole veel saanud rääkida, nendega ma võtan ka kontakti ja ma usun, et me peaksime andma härra Orbanile võimaluse homme sõna võtta, tutvustamaks äh, oma nägemust Euroopa Parlament peab olema vastuoluliste arutelude pidamise koht ja seetõttu oleme arvamusel, et see on hea, kui peaminister Orban homme siia tuleb. ja on hea, kui Euroopa Komisjoni järelduste ähm, tulemused siin homme ette kantakse ja räägitakse ka kodanikuvabaduse komisjoni järeldustest väga oluline on, et üks peaminister jagab meie nägemust, et vastuoluliste arutelude pidamise koht on siin Euroopa Parlamendis. Euroopa Parlamendi presidendina, juhtides ühte Euroopa Liidu kolmest tähtsamast institutsioonist, pean ma ülesandeks avaldada vastupanu üha levivale tippkohtumiste ainutähtsustamisele ja poliitika tagasikandmisele riikide tasandile. tahan oma tööga muuta Euroopa Parlamendi paremini nähtavaks ja kuuldavaks, kui demokraatia arutelu toimimise paiga, kus ristuvad ka vastandlikud seisukohad, meie sõnal peab olema rohkem kaalu. eriti tähtis on see, et Euroopa Parlament peab nõukoguga läbirääkimisi nagu võrdne võrdsega, olgu küsimus finantsperspektiivis, põllumajandus, kalandus või regionaalpoliitika reformimises, võitluses kliimamuutustega, finantsturg käsitlevates õigusaktides, justiits- ja siseasjades või kaubanduspoliitikas Euroopa Parlament on saanud palju lisapädevusi. Lissaboni leping kehtib juba kaks aastat, kuid meie rahvaesindajad ei ole kõiki selle võimalusi kaugeltki ära kasutanud. oma tegelike volituste kasutamine, äärmisel juhul ka konflikti hinnaga, peab olema meie ühine eesmärk. parlamendi nähtavuse suurendamiseks, daamid ja härrad, on tingimata vaja kriitiliselt tegeleda ka esimese lugemise kokkulepetega. meil on vaja pidada arutelusid ka oma töömeetodite kohta. see kõik toimib üksnes siis, kui me hoiame korras ka omaenda majapidamise. meie haldusteenistuse toel kannan hoolt selle eest, et parlamendi organitel ja kõikidel parlamendiliikmetel oleks kasutada raamistik, mis on vajalik meie seadusandlike ülesannete optimaalseks täitmiseks. austatud kolleegid, nii-öelda mugavat presidenti minust ei saa. ma olen president, kes vajaduse korral asub võitlusesse selle eest, et täitevvõim respekteeriks parlamenti. ma olen president, kes ei hoidu tülist, kui seatakse ohtu kodanike huvid. ma olen president, kes esindab tugevaid parlamendiliikmeid, kes omakorda kaitsevad aktiivselt oma kodanike huve. minust saab president, kes teeb kõik võimalikku, et äh, tagasi võita inimeste kasu, kadunud usaldus Euroopa ühinemise protsessi. ma üritan äh, panna inimesed uuesti Euroopast vaimustuma. austatud parlamendiliikmed, paljud inimesed on äh, riskinud oma eluga selleks, et saavutada parlamentarismi. Tuneesia Asutava Kogu esimene vabalt valitud president Mustafa Ben Jafar ja tema kolleegid, kes omandavad parasjagu esimesi parlamenditöö kogemusi, jälgivad Euroopa riikide parlamente ja Euroopa Parlamenti. Liibüas, kus despootlik valitseja pidas sõda oma rahva vastu, avas esimesena suursaatkonna Euroopa Liit. sellega sisendas ta inimestele raskes olukorras lootust. Sahharovi auhinna kätteandmisel paari nädala eest nägime, kuidas kiideti ühte julget blogipidajat, noort naist ja ka Gaddafi vastase võitluse kangelast. Lähis-Idas küsitakse meilt sageli, et kuidas Euroopas on õnnestunud vaenlastest sõbrad teha. küsitakse, kuidas Euroopal on rahvuslikest, usulistest ja maailmavaatelistest erinevustest hoolimata kord on läinud ühineda. mida kaugemale Euroopast lähed, seda rohkem head Euroopast räägitakse. teeme siis ühiselt tööd selleks, et vaimustus ühinenud Euroopa ülesehitamisest Euroopasse tagasi tuua Euroopa on äh, suurepärane idee. tegemist on äh, ideega, mis tekkis kahekümnenda sajandi teisel poolel vastusena kahekümnenda sajandi esimese poole ähm, küsimusele. missugune oli kahekümnenda sajandi esimene pool? vihkamine, suurriiklik poliitika, teiste vastu ässitamine, inimvihkajalikkus esimese maailmasõja kaevikud ja Stalini sunnitöölaagrid, Auschwitzi gaasikambrid kui tsivilisatsiooni ajaloo madalpunkt. kahekümnenda sajandi teisel poolel andis Euroopa ühinemine ja andsid ühised institutsioonid pikima heaolu ja rahu perioodi kogu Euroopa ajaloos. tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal langes raudne eesriie, toimus Saksamaa taasühinemine, kaks tuhat neli ja kaks tuhat seitse ühinesid Euroopa Liiduga endised Varssavi pakti riigid ning sellega taastus pärast nelikümmend aastat kestnud kunstlikku lahutust Euroopa kultuuriline ja poliitiline ühtsus, milline edulugu! miks oleme loobunud selle üle uhkust tundmast? miks me lubame sellest ainukordsest ajaloolisest saavutusest halvustavalt rääkida? daamid ja härrad, minu vanaisa sõdis Esimeses maailmasõjas. kakskümmend aastat hiljem läks minu ida sõtta, isa sõtta, millega Hitleri kuritegelik režiim külvas hävingut kogu maailmas. mina kasvasin ühes kolme riigipiiri kokkupuutekohas asuvas linnas, kus inimestel tuli oodata pikas järjekorras, kui nad tahtsid külastada naaberriike Belgiat ja Hollandit me saime jagu sõjast ja näljast. me avasime piirid. me oleme põlustanud äh, rassismi ja võõraviha ja antisemitismi. me elame vabas, avatud Euroopas. Euroopas, mis võib uhke olla oma kultuurilisele mitmekesisusele. seadkem nüüd Euroopa valmis kahekümne esimeseks sajandiks, nii et ka noorel põlvkonnal, meie lastel ja nende lastel oleks taas kindel lookustus majanduslikult tugevale, sotsiaalselt õiglasele, vabale ja demokraatlikule Euroopa kodule. see on meie ühine ülesanne, tänan teid tähelepanu eest! Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Suur tänu. niisiis, austatud daamid ja härrad, tänan teid. päevakord näeb ette nüüd äh, fraktsiooni esimeeste sõnavõtte ja annan sõna Josep Toolile Euroopa Rahvapartei nimel, palun. armas Martin, härra president, lugupeetud kolleegid Rahvapartei nimel ja ka enda nimel isiklikult ma sooviksin teid õnnitleda ning ma tahaksin õnnitleda ka meie uut presidenti. ma soovin teile kõike head tulevikus, te peate olema väga vapper ja tugev ning te peate näitama ka äh, üles head vastutustunnet, esindades sellist olulist institutsiooni, mis esindab omakorda viissada miljonit eurooplast ning ma tahaksin ka avaldada tunnustust äh, Nigedevale ja Diana Wallace'ile, kes on, olid presidendikandidaadid ning ma tahaksin öelda neile, et äh, kuigi suured poliitilised fraktsioonid olid juba langetanud otsuse, mis puudutab äh, presidendi ametikohta, siis meie fraktsioon tunnustab ka nende kandidatuuri ja me täname neid selle eest ning ma tahaksin ka tänada teie eelkäijat ja kõiki eelkäijaid, äh, kuid eriti Jerzy Buzekit, kes on andnud oma äh, riigimehelikud oskused parlamendi käsutusse, mida juba Poolas hästi tunti. Äh, härra Pöttering ja kõik eelkäijad, alustades Simon Velis, kes oli esimene parlamendi president, kui äh, parlamendi äh, president valiti otsevalimistel. nii et sellisel viisil on nad kõik andnud omapoolse panuse selle institutsiooni tugevdamiseks. Teie poliitilised oskused äh,, härra Schulz, kindlasti järgivad nende head eeskuju. aastate jooksul me oleme teinud head koostööd poliitiliste fraktsioonide esimeestena ja ma küll ei ole teie enamuste, teie poliitiliste veendumuste poolt kuid äh, meie äh, ja meie poliitilistel fraktsioonidel on eriarvamusi mitmed, mitmestel valdkondades, kuid meil on endiselt äh, usku täis, sest Euroopa on praegu väga raskes olukorras ja see, mis meid on ühist, on märksa olulisem kui see, mis meid lahutab. härra president, te just ütlesite seda, et teie kavatsete kaitsta Euroopa ühist huve erinevate äh, Äh, rahvusliku huvide vastu ja meie fraktsioon on valmis teid selles ülesandes toetama. me oleme teadlikud ka sellest, et järgmiste kuude jooksul me näeme kindlasti ühte kõige keerulisemat perioodi, mida Euroopa kunagi on üldse näinud ja ma usun, et teil on kolm prioriteeti, te kaitsete ühenduse meetodit, te kindlasti räägite selle poolt ja te kaitsete seda meetodit. sest ei ole mitte midagi olulisemat kui see, et me kaitseme Euroopa pärandit me peame kindlasti tagama ühised huvid, kaitsma väiksemaid riike suuremate riikide huvide vastu ja toetama nende vaatepunkti ja samas me ei tohi takistada Euroopal liikumast edasi see on väga oluline, et me liigume edasi ja me tuleme kriisist välja tugeva Euroopa ühendamise kaudu. see on äärmiselt oluline, et me näitame oma kaaskodanikele seda, et ka euro jääb tugevaks jätkusuutlikuks valuutaks. me peame tegema seda, mida me oleme ka varem teinud juba äh, ja mida me oleks pidanud juba algusest peale tegema, et me näitame tugevat poliitilist ja majanduslikku haldusjuhtimist. see on väga oluline tegutseda ühise hüve nimel ning me peaksime kindlasti saavutama solidaarsuse Euroopa viiesaja miljoni kodaniku vahel. daamid ja härrad kui Euroopa Liidu eelkäija asutati, siis meie esiisad äh, lõid unikaalse organisatsiooni ja eesmärgiks oli ühendada inimesed, kes olid varem olnud vaenlased. härra Schumann ja Kaspari võtsid endale selle ülesande ja nüüd me oleme näinud, et hoolimata majanduslikest ja muudest raskustest Euroopa unistus on täitumas. ja me oleme näinud ka olulisi äh, poliitilisi, geograafilisi muudatusi. kuid nüüd me peame selle, seda rada mööda edasi minema, äh, saama üle raskustest, me peaksime tagama ka seda, et usk meie projekti jääb alles ja tagama oma lastele ka parema tuleviku. see on meie kõigi ülesanne sest meie oleme valitud eurooplaste esindajad ja meie peame selle ülesande, ülesannet ka täitma. meie peame näitama üles head vastutustunnet koostöös Euroopa Komisjoniga kes vastutas, vastutab aluslepingute eest ja meie peame näitama kodanikele, et igasugustes raskustes saame üle koos. härra Schulz, olles selle institutsiooni president, te seisate silmitsi väga paljude raskustega. rahvapartei fraktsioon jääb teid toetama ja me toetame teid Euroopa vaimus ning ma tahaksin, et te sellise sõnumiga lähete ka teistesse riikidesse nagu Ukraina, kus Jüri Tomašenkot on koheldud äh, väga äh, vägagi mittedemokraatlikul viisil ja te peaksite selle sõnumiga ka minema Süüriasse, sest äh, Süüria elanikkond on olnud vägagi alla surutud ning ma usun, et teie kavatsuseks on ka toetada äh, paremat äh, tööd meie parlamendis, teie eelkäijad on teile seda teed juba näidanud ja ma usun, et äh, meie uued juhised annavad äh, meile võimaluse paremaks tööks edaspidi ja meie fraktsioon teid ka selles toetab. Teie juhite institutsiooni, mis on maailmas unikaalne, tegemist on mitmerahvuseline parlament, mis hääletab seaduste üle, ja kaks ja pool aastat te juhite sellist kogu, mis püüab veenda nõukogu selles, et me ei saa praegustest raskustest üle sellisel viisil, et parlament lükatakse kõrvale ja meie jääme teie poolele alati siis, kui te toetate seda parlamenti ja te toetate ka Euroopa ühtsuse ja solidaarsuse ideed. me jääme teie kõrvale, kui te võtate sõna ühtsete Euroopa poliitikate nimel ja kui te võitlete nende vahendite nimel, mil, mille eesmärgiks on toetada meie poliitikate elluviimist. meie toetame teid siis, kui te kaitsete Euroopa Liidu aluseks olevaid väärtusi, ma räägin vabadusest, nõrkade toetamisest, solidaarsusest. ma soovin teile edu, minu kallis Martin. Merci beaucoup, euh, cher collègue Dool, merci beaucoup pour. suur tänu, härra Dool, ma tänan teid nende lahkete sõnade eest. järgmisena proua Mat-, Riia Padija Kutše sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu. sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel ma tahaksin teid südamest õnnitleda. nüüd te olete valitud Euroopa Parlamendi presidendiks ja see on suur au meie fraktsioonile, et keegi meie hulgast on võtnud endale Äh, juhtimisohjad, et juhtida meid äh, läbi nende raskete aegade. praegusel hetkel Euroopa seab silmitsi väga äh, raske olukorraga, me näeme nii palju suuri probleeme, meil on tegemist majanduskriisiga, tööhõiveprobleemidega ning me seisame silmitsi ka ohuga, et selle parlamendi tähtsus väheneb ja meil on tegemist ainult valitsustevaheliste kokkulepetega tulevikus. kuna meil on tegemist niivõrd raskete situatsioonidega ja probleemidega, kas me vajame selliseid inimesi, kes seisavad Euroopa eest, kelle veendumus Euroopa ideesse on tugev ja äh, kes suudab äh, suuri olulisi projekte ellu viia. Teie kindlasti olete selline inimene, kellel on ka vastavad omadused. ma usun, et mul on läinud piisavalt hästi, et ma olen suutnud teiega koostööd teha juba päris pikka aega ning ma usun, et siin meil on häid võimalusi. ma tean ka neid konflikte, mis meie ees seisavad, kuid ma usun, et teie annate meile võimaluse viia Euroopa taas õigele teele. ma tahaksin teile meenutada ka seda, et me peaksime kindlasti looma õiglasema ja demokraatlikuma Euroopa, tehes seda kodanike nimel, mitte turgude nimel. ja see on ka eesmärk, mille poolt me alati oleme ja loodetavasti teeme seda teiega koostööd, soovin teile edu! suur tänu, kolleeg Padilla, järgmisena saab sõna ALDE fraktsiooni nimel kolleeg Verhofstadt, palun. Euh, suur aitäh, härra president Martin. meie fraktsiooni nimel ja mina isiklikult tahaksin alustada sellega, et õnnitlen teid selle tulemuse puhul ning õnnitlen ka teisi valimistel osalenud kandidaate Äh, tahaksin samuti öelda, et äh, mulle meeldis väga teie sissejuhatav sõnavõtt. see avakõne äh, oli sotsiaaldemokraatlik oma stiilis, aga kõne lõpus te rääkisite kui tõsine uus Euroopa Parlamendi president, nii et harjuta oma uue rolliga väga kiiresti. härra president, palun alustaksin sellega, et pöörduksin härra Žeži Puuseki poole, kellega ma olen tegelikult juba aastaid koos töötanud Äh, me võime öelda kindlasti, et äh, vähemalt äh, ülemkoguga võrreldes on parlamendi atmosfäär kindlasti palju parem. härra Šesi, te olete teinud suurepärast tööd meie parlamendis, te olete taganud selle, et me oleme kohandunud Lissaboni lepinguga, mida oli vaja rakendada, ning te olete juhtinud ka parlamenti võitluses tänase kriisiga. Äh, nii nagu äh, teisedki esimeeste konverentsil, äh, oli mul meeldiv võimalus teiega koostööd teha ning suur aitäh teile selle parlamendis tehtud töö eest. president. Teie kampaania jooksul kuulsin ma mitmetelt kolleegidelt seda, et meil on vaja neutraalset presidenti meil on vaja sellist presidenti, kes ei hääleta, meil on vaja presidenti, kellel ei ole oma arvamust. ma pean ütlema, et mind üllatas tegelikult see vaatenurk, sest mina leian, et meil on vaja presidenti, kellel on oma arvamus ning kes ei ole neutraalne, sellepärast et tänasel päeval, härra president, on täiesti võimatu jääda neutraalseks, kui valitsustevaheline meede on tõusuteel nii nagu me näeme täna, nii et kolleegid, me ei saa jääda neutraalseks. kui meie ees seisab selline ülemkogu, kes püüab alati pöörduda tagasi äh, ühenduse meetodi juurde, selle meetodi juurde, millega tuli välja Jean Monnet. head kolleegid, me ei saa jääda neutraalseks, kui me näeme neid rünnakuid, mis täna on ette võetud ühenduse meetodi vastu, need toimuvad igapäevaselt äh, me ei saa jääda ka neutraalseks, kui natsionalism ja populism tõstavad Euroopas pead, mis tegelikult õõnestavad Euroopa väärtusi. nii et president, ma tahan, et te oleksite president, aga ma ei taha, et oleks neutraalne president. president, kellel ei ole oma arvamust. vastupidi hoopis, kallis Martin ma tahan sellist presidenti, kes esindab Euroopa Parlamenti. presidenti, kes vääramatult ka esindab Euroopa huvisid, mis on liikmesriikide ja nõukogu väärtustest erinev. ma tahaksin presidenti, kes võitleb ka Euroopas lõimumise eest. ja miks me seda ei või öelda? kasutame neid sõnu selgelt. me tahame presidenti, kes eh, Euroopa föderalismi eest võitleb, nii nagu De, De Gasperi, eh, Schumann ja Monet eh, kunagi tahtsid. Martin, ma tahaksin ka presidenti, kes selgitab liikmesriikidele, olles välismaal, olles visiitidel, teid kindla peale kutsutakse parlamendi presidendina paljudesse kohtadesse ma tahan, et te võtaksite, kasutaksite seda võimalust, et öelda liikmesriikidele tõde, et öelda seda, et ainult läbi poliitilise, fiskaalse ja majandusliidu saame me eurot päästa. ja tänasel päeval peab Euroopa Parlament töötama koos komisjoniga, koos Euroopa Keskpangaga. me peame näitama liikmesriikidele, kuidas kriisist välja saab väga selge on see, et kriisis ei ole probleemiks mitte Euroopa, Euroopa on tänastele probleemidele hoopis lahenduseks. ning lõpetuseks, härra president, äh, teie eelmiste kolleegide poole äh, pöördudes, äh, fraktsioonide esimeeste poole pöördudes tahaksin ma, et, et inimesed oleksid paindlikud kõneaja suhtes, aitäh! Vielen Dank, Herr Kollege Verhofstadt tänan kolleeg Verhofstadt ja järgmisena saab sõna proua Harms Roheliste fraktsiooni nimel. tänan, härra president äh, Martin Schulz. enne kui ma hakkan õnnitlema, sooviksin äh, tänada ka eelkäijat äh, Jesse Pusek, Hans-Gert Pöttering ja ka härra Borrell eelmised presidendid äh, leidsid äh, alati oma profiili äh, vastates olemasolevatele väljakutsetele, sooviksin tänada ka teisi kandidaate, kes panustasid koja sisese demokraatliku vaimu tugevdamisele ka Martin, sinu poolt äh, saavutatud äh, absoluutsel enamusel on ka omad põhjused. presidendiks ei valitud äh, mitte lihtsalt sotsiaaldemokraat, vaid selline sotsiaaldemokraat, kes on olnud suurepärane parlamendisaadik kui sa küsisid minult, et äh, kuidas sa kujutad mind ette parlamendi presidendina, siis mul tekkis küsimus, et kus sul küll see mõte tuli, ma ei kujutanud ette Martin Schulzi äh, diplomaatiliste pihtide vahel parlamendi presidendina omal ajal, aga nüüd ma küll kujutan seda ette. sul on omad äh, isikuomadused ja pädevused, millest sa kindlasti ei loobu ja need on vajalikud äh, ka diplomaatiliselt suhetes. tihtipeale sinu äh, nurgilisus ja kandilisus äh, tegi mõnikord töö sinuga keeruliseks, aga loodetavasti selline lähenemine aitab sind ka suhetes ähm, härra Barroso, Van Rompuy, Sarkozy ja proua Merkeliga. sa kampaaniat tehes äh, andsid omad lubadused, mis olid äh, kohati lausa liigutavalt naiivsed üks kõigi ja kõik ühe eest. ja nüüd äh, me oleme parlamendina õigel teel. edasi peame me tõestama, et äh, mitte ainult äh, uus president ei ole valmis äh, sammuma uutel radadel, vaid et ka parlament tervikuna jääb oma püstitatud eesmärkide juurde üheks näiteks äh, on äh, siin äh, vaidlused Viktor Orbaniga. me rääkisime Viktor Orbaniga läbi ajakirjandusseaduse teemal, siis oleks saanud veel olemasolevaid muresid vältida, me lihtsalt lasime mm, Ungaril ähm, kõrvale nihverdada vastutusest ja mis puudutab Ukrainat ja Julia Timošenkot, siis ma samuti plaksusin sellele, mida siin eelnevalt öeldi ja tulles nüüd tagasi Ungari juurde, siis äh, kui Venemaal demonstreerivad kodanikud juhitud demokraatia vastu, Ehm, ja nüüd ajahetkel, kus äh, Ukrainas on äh, ka suured äh, kõhklused, siis ei saa lubada seda, et Ungari, Euroopa Liidu liikmesriik, loobub meie väärtustest. institutsioonid üheskoos ja uuest, nüüd ametisse valitud president peavad sellele tendentsile Ungaris vastu astuma. ja lõpetuseks, Martin Schulz, sa võtad selle ametikoha üle ajahetkel mis on veelgi keerulisem, kui ma enne jõule kartsin. ma ei oodanud, et äh, viimane kriisi tippkohtumine sugugi ei mõjuta toimuvat. tulin just tagasi Jaapanist ja täheldasin, kuidas äh, jeen tõusis euroga võrreldes taevasse nagu äh, raketilik äh, komeet. me ei pea siin äh, sõimama reitinguagentuure ja see, et poliitikal on niivõrd vähe mõju ja et suurpangad ja reitinguagentuurid omavad rohkem mõju, see ei ole normaalne. me peame leidma sellele mm, kestva lahenduse. ma tean, et Euroopa Parlament ei koosne sotsiaaldemokraatidest ainult, aga kriisi leevendamise meetodite taga on olnud äh, suur parlamendi enamus, me peame siinkohal võitlema komisjoni ja nõukoguga ja me ei tohi laskuda liiga kiiresti kompromissidesse, vaid peame oma ideed lõpuni kaitsma. Martin Schulz, soovime sulle edu, sa kindlasti ei saa olema mugav president, aga ka meie fraktsioonina, ma luban, ei saa olema äh, mugav fraktsioon ja naised siin ütlevad, et pärast äh, Simon Veili ja kolleeg Fontaine'i oleks äh, hea, kui ka naised oleks Euroopa Parlamendis äh, tugevamalt äh, esindatud ning et järgmisel ametiajal saaksime juba tervitada naispresidenti. suur tänu! suur tänu, proua Harms, ECR fraktsiooni nimel saab sõna härra Kelenen lugupeetud härra president, ma pean selle pöördumisega harjuma, harjuma. kõigepealt ma tahaksin meie fraktsiooni nimel teid õnnitleda teie presidendiks valimise puhul ning ma tahaksin ka äh, tänada Churchill Buzekit suurepärase töö eest, mida ta viimase kahe poole aasta jooksul teinud on. mul on olnud äh, küll hea meel temaga tööd teha ainult viimased paar nädalat, kuid ma olen näinud, et ta on väga võimekas ja ka pädev president ning ma olen kindel, et äh, tema jalg, jälgedesse astumine saab olema keeruline Te just äh, rääkisite sellest, et äh, Der Spiegel äh, ajakirjas, et inimesed on, inimesed on väsinud sellest, et otsuseid langetatakse suletud uste taga. ma pean sellega kindlasti nõustuma, kuid võttes arvesse tei-, seda, kuidas teid on valitud, siis seal on kindlasti väike iroonia sees. kuid samas teie võit ei ole olnud täielik äh, äh, äh täielik ähm, selles mõttes, et äh, mis puudutab väga suurt enamust, ma kindlasti avaldan tunnustust teie kaaskandidaatidele, nii et tõepoolest nemad on teinud oma poolt ka väga häid jõupingutusi ja me oleme rääkinud sellest, mil-, milline peaks olema presidendi amet, mida see tähendab ja härra äh, Deva äh, kindlasti on oma tavapärasest äh, tagasihoidlikul viisil osalenud nendel valimistel, nii et meil on selle üle väga hea meel. kuid igal juhul teie olete nüüd äh, president, me soovime teile selleks edu ja meie fraktsioonil võite oodata viisakust ja austust teie ameti vastu ning me teeme teiega konstruktiivset koostööd, hoolimata meie ilmselgetest poliitilistest erimeelsustest. ma ei ole nõus mitmete väl-, väljaütlemistega, mida te mainisite täna hommikul, kuid igal juhul me teeme koostööd, see ongi demokraatia, me austame üksteise arvamusi, kuigi need on erinevad. ma olen kindel, et te kohtlete kõiki fraktsiooni võrdselt ja samuti kohtlete võrdselt ka kõigi ähm, liikmeid ja äh, peate äh, kindlasti lugu nende ametites, hoolimata sellest, millise pooli nad esindavad. Teie esimeseks ülesandeks on esindada äh, parlamenti paari nädala pärast ülemkogus ja ma olen kindel, et kõik presidendid ja, ja riigijuhid ootavad huviga seda, mida teil on öelda, sest tihtipeale äh, seal ülemkogus palju sotsiaal, sotsiaaldemokraate ei ole, nii et kindlasti teil on hea meel kuulata seda, mida teie arvate. sellel koosolekul ja teistel kokkusaamistel, kus teie olete presidendina, ma tahaksin teile igal juhul soovida edu. suur tänu. Thank you very much, Mr Kellen järgmisena kolleeg äh, Lyotard QNGL fraktsiooni nimel, palun. Ja, meneer Schulz, ik heb vandaag uh, de zware taak. Ja, härra Schulz. mul on äh, väga keeruline ülesanne siin äh, fraktsiooni esimeest asendada ja ma kindlasti räägin ka enda poolt isiklikult, kui ma õnnitlen teid sel puhul, et teid on valitud äh, Euroopa Parlamendi presidendiks äh, võib-olla mm, ma tahaksin ka, saaksin ka tänada mm, alternatiivkandidaate, nad on kõik teinud ja endast parima andnud ja ma loodan, et tulevikus näeme, et selliseid asju juhtub äh, ka tulevikus, et teisi kandidaate hulgaliselt seatakse. Äh, samas on kahju, et ei ole naisterahvas, aga selles suhtes me ilmselt väga palju ette võtta ei saa. aga võib-olla äh, saaksite te näidata aeg-ajalt ka oma naiselikumad poolt paljud äh, selle koja liikmed äh, hääletasid äh, teie poolt ja meie fraktsiooni liikmed samuti. ja ma olen kindel, et paljud parlamendiliikmed tegid seda selleks, et oma kohustust täita, aga paljud ka valisid teid sellepärast, et, et nad teavad, et te olete kõva võitleja, nad teavad, et käimas on kriis, ajad on väga rasked ning Euroopa Parlamendil on väga oluline roll äh, majanduskriisiga toimetulemisel äh, võidelda. meie oleme ainukene institutsioon, keda Euroopa kodanikud otse valivad kodanikud aga kardavad, nad kardavad kaotada oma töökohti, oma pensione, nad muretsevad äh, selle pärast, kas nad saavad äh, sotsiaalkindlustust endale lubada, ka mm, hooldust äh, vanuripõlves, aga nad kardavad ka oma laste tuleviku pärast. ja ma loodan, et nendele kodanikele annategi teie hääle ma tean, et mitmed institutsioonid ja valdkonnad Euroopa Liidus on tugevate huvidega ning neid huvisid ka väga tugevalt lobitakse, aga meie esindame kodanikke, palju otsuseid võetakse vastu suletud uste taga, kus kodanikud ei näe, kuidas läbirääkimised kulgevad. ja ma loodan, et teie tagate selle, et nendesse läbirääkimistesse tuuakse rohkem läbipaistvust, aga ka seda, et erinevaid arvamusi ja huvisid nii väikestelt kui suurematelt eh, huvigruppidelt parlamendilt eh, oleks esindatud sest teie olete kõigi meie president ja meie vasakpoolsetena toetame teid teie töös ning loodetavasti eh, läheb kõik õiglaselt, aitäh. aitäh, proua Leotard. austatud eh, kolleegid, eh, Verhofstadt soovib aseksuaalset presidenti, proua Leotard soovib, et ma oleksin naine, ma tõesti üritan siin nõudmistele vastata ja sõna saab nüüd äh, EFT fraktsiooni nimel härra Farage tere hommikust, härra Schultz, president Schultz, ma tean, et minu ülesanne on nüüd teid õnnitleda, aga võttes arvesse, et me teadsime seda tulemust juba kaks ja pool aastat tagasi, siis tundub, et ei ole mitte mingit mõtet sellel, sellepärast mitte keegi Euroopas, kaasaegses Euroopas, ükskõik kellel on hea ülesanne, siis seda ju avatud, täiesti avatud protsessi kaudu ei, ei otsustata ära, ma olen kindel, et härra Pross on sellega nõus äh, täna hommikul oli päris lõbus. ma mõtlesin selle peale, milline on see president Schulz, kes äh, meile tuleb kas me saame siis sellise väärika isiku, kes äh, käitub äh, väärikalt nagu kõik parlamendi spiikrid, kes on äh, poliitikast üle, kes on saadikuks ja riigimeheks või tuleb meil siis see Martin Schulz, keda me juba teame aastast kaks tuhat neli saadik, kes on sotsiaaldemokraatlik äh, reaktsiooni juht, selline vihane tige, kes ei suuda oma äh, emotsioone vakal hoida, kes on vihane kõikide vastu, kes väljendavad mingit muud vaadet, kes on põlglik, kui meil on tegemist äh, vabade valimistega või referendumiga, kes ütleb ei, nende suhtes ütlevad ei, kes on harjunud ja poliitikud seevad, teevad äh, seda, mida nad tahavad, äh, kes, äh, kellele meeldivad kõik kuulavad tema sõna. aga teie avakõne lahendas selle küsimuse ära. nii et me saame kaks pool aastat poliitilist fanatismi siit presidendi toolilt, ma pean ütlema et all, ainult kolmanda maailma riik, ainult üks banaanivabariik tahaks sellist äh, selgelt poliitilist presidenti parlamendis, aga igal juhul selline see tulemus on. ma võin küll esindada kõige väiksemat fraktsiooni parlamendis, aga ma võin teile öelda, et tegemist on sellise äh, fraktsiooniga, kelle arvamusi äh, väljendavad terve suur hulkade kodanikke e, Euroopas. ma olen kindel, et küsimus, küsitlused näitavad, Äh, meile äh, siis selgelt, kas eurooplased arvavad, et selline Euroopa Liit on hea või halb. see, mida meie ütleme, ei ole Euroopa vastasus, see ei ole see, millega me tegeleme. me usume rahvusriikide demokraatiasse, me tahame kaubavahetust Euroopa, koostööd Euroopas, me tahame sellist Euroopat, mis on vastutav. me ei taha sellist Euroopat, kes tahab olla globaalne üle, ülemvõim, me ei taha Euroopat, mida juhib härra Barroso ja komisjon ja niinimetatud ühenduse meetod ja ma teen kõik, mis võimalik selleks, et olla poliitilises opositsioonis teie presidentuuri jaoks järgmised kaks pool aastat ja ma us-, loodan, et te kuulate meid vähemalt ära. suur tänu! suur tänu! nüüd ühinemata saadikute nimel härra Madlener. suur tänu, härra Schulz. kõigepealt tahaksin ma teid õnnitleda edu puhul valimistel paar tundi tagasi. kahjuks tuleb aga tunnistada, et tõelist arutelu ennem valimisi ei toimunud ja me teadsime ju kõik, milline valimiste tulemus saab olema juba ennem valimisi eks me peame sellega leppima. Te nimetasite mõnda aega tagasi siin kojas ühte minu kolleegi fašistiks, see on, see ei ole just kohane demokraatlikult valitud parlamendiliikme puhul, te ei ole ennast distantseerinud nendest sõnadest, see on väga kahetsusväärne. ja loodetavasti võtate te need sõnad tagasi, sest härra president demokraatia on demokraatia ainult siis, kui inimestel on õigus oma arvamust avaldada, vaatamata enamuse arvamusele. me oleme siin kõik demokraatlikult valitud ja me oleme kõik demokraadid ja peame üksteist austama. Euroopa on täna probleemide ees, Euroopa kodanikud pole kunagi nii vähe uskunud helgesse tulevikku, nad paljud soovivad, et iseseisvus läheks üle liikmesriikidele rahvusriigid saavad rahulikult, rahumeelselt eksisteerida ilma Euroopa sekkumiseta. me oleme vähemalt oma Euroopa osas nautinud juba aastakümneid rahu. nüüdseks aga on Euroopa läbi kukkunud ning sotsiaaldemokraadist juhi härra Schulzi all peame me leidma mingi uue lähenemise. seega, härra Schulz, loodame me, et te olete ka meie president. ja te unustate sotsiaaldemokraatia ning seisate kõrgemal poliitilistest erakondadest. loodetavasti kuulate te ära ja võtate te arvesse kõiki demokraatlikke vaateid, mida siin kojas väljendatakse. me oleme kõik demokraatlikult valitud ja seetõttu tuleks meid kõiki kohelda võrdselt. ma pole päris kindel, kas me soovime näha tulevikus euroopalikku sotsiaaldemokraatiat. meie seda igal juhul ei soovi, aga me soovime, et meie koostöö algaks edukalt. edu teile, loodetavasti suudate te täita ühte meie parlamendi soovi, ehk te lõpetate selle pideva liiklemise Brüsseli ja Strasbourgi vahel. edu teile teie töös ja loodetavasti suudate te tõesti oma tööd hästi teha. järgmisena saab sõna härra Barroso, komisjoni president, palun. Herr president, lieber Martin Schulz härra president, armas Martin Schulz, auväärsed saadikud. Martin Schulz valiti edukalt just Euroopa Parlamendi presidendiks ja ma tahaksin teda soojalt õnnitleda. esimest korda sai ta selle parlamendi liikmeks tuhande üheksasaja üheksakümne neljandal aastal. sellest ajast alates on see koda sageli olnud tunnistajaks tema tugevale isiksusele, suurtele poliitilistele oskustele ning väsimatutele jõupingutustele töös Euroopa nimel. tema nägemus selle koja rollist on ambitsioonikas ja see on täiesti õige. ta soovib täiesti õigelt jällegi, et Euroopa kodanike hääl oleks paremini kuulda, kui ta seda minevikus on olnud. ning siin saa-, saavad Martin Schulz ja ka terve Euroopa Parlament toetuda äh, ka komisjoni toetusele. me soovime rohkem kui kunagi varem toet-, tugevdada Euroopa demokraatiat. Need, kes liikmesriikide tasandil teesklevad, et demokraatia saab olla ainult riiklik, pole veel mõistnud, et me elame üleilmastuvas maailmas, me elame kahekümne esimesel sajandil. Need, kes on vastu Euroopa demokraatia ideele ja Euroopa sõltumatuse ideele, mis on ülene liikmesriikide sõltumatusele, sõltumatusel, annavad tegelikult võimu turutegelastele, kes ei allu demokraatlikule kontrollile jah, meil on tegemist kriisiga, väljakutsed meie ees on suured ning on olulisem kui kunagi varem töötada koos tugeva Euroopa nimel. seetõttu tahaksin ma tervitada ka teisi kandidaate, kes oma kandidatuuri esitasid, härra Teeva ja proua Wallis. daamid ja härrad, ma tahaksin siiralt tänada ka eelmist presidenti, härra Puusekit. president Puusek esindas seda parlamenti muljetavaldavalt ja põhimõttekindlalt väga rasketel aegadel. tema mandaadi ajal jõustus Lissaboni leping. samuti oli Euroopa Liidu ajaloos kõige raskem poliitiline ja majanduslik periood. viimase kahe ja poole aasta jooksul on meie institutsioonid teinud koostööd ning seeläbi on loodud vundament tõelisele partnerlusele parlamendi ja kom-, komisjoni vahel mis on kehtestatud ka nüüd meie AK-is. peale selle oli president Puusek esimene Euroopa institutsiooni president, kes on pärit ühest Kesk- või Ida-Euroopa riigist, mis ühinesid pärast raudse eesriide langemist. tema presidentuur on näiteks sellest, et miljonite eurooplaste unistus on lõpuks tõeks saanud, suur tänu! daamid ja härrad, meie kohustuseks on nüüd täielikult ellu rakendada neid otsuseid, mis on võetud selleks, et Euroopa Liit oleks tugevam, konkurentsivõimelisem ja ühtsem finantsstabiilsuse ning majanduskriis, äh, majanduskasvu toetavad meetmed peavad olema meie prioriteetideks järgmisteks kuudeks. me ei saa Euroopa Liitu üles ehitada vaid tuginedes distsipliinil ja sanktsioonidel. Euroopa peab toetama äh, erinevuste vähendamisele, solidaarsusele ja lootusele. just nimelt sellepärast ongi siin just kasvuküsimused kõige tähtsamad. lootusrikkus peab võitma küünilisuse ja tüdimuse ja me peame veel kord üle kinnitama, et meil on ühtne soov elada koos. ühtlasi eh, peame nõudma ka seda, et kriisist tulenevad ohvrid jaguneksid võrdsemalt, et ei maksaks alati kõige rohkem kriisi eest just kõige vaesemad ja eh, keskklassi kuuluvad inimesed. sotsiaalne õiglus on samuti tähtsaks elemendiks meie kriisi lahenduses härra president ja daamid ja härrad, tegemist on väga raske, kuid samas põneva ajaga, soovin äh, teile kõike paremat, te võite loota meie igakülgsele koostööle Euroopa Komisjoni poolt selleks, et Euroopa Liit väljuks kriisist tugevamana ja ühtsemana kui kunagi varem. suur aitäh tähelepanu eest! suur aitäh! daamid ja härrad, suur aitäh äh, heade ja vähem heade sõnade eest. tegemist on minu jaoks äh, üsna emotsionaalse hetkega ja ka minu paljude sõprade jaoks. ja kui lubate, siis äh, lisaks tänusõnadele tahaksin teha isiklikumat laadi märkuse, nagu ma ütlesin, siis üritan olla teie kõigi president, sõltumata sellest, millisesse fraktsiooni te kuulute. tegemist on minupoolse kohustuse ja ka lubadusega. härra Barroso jah, tõepoolest, ühenduse institutsioonid äh, täiendavad üksteist ja see ei ole mitte ainult lihtsalt vajalik, vaid lausa elutähtis Euroopa Liidule. ja teie võite loota Euroopa Parlamendile või vähemasti väga suurele enamusele Euroopa Parlamendis äh, kui teie liitlasele tulevikus. liitlasele võitluses äh, ühenduse jõupingutuste eest teie öeldud sõnad, mis olid suunatud minule, tõesti tegid mu siin väga emotsionaalseks. tegemist on väga suure kohustusega nimelt Euroopa Parlamendi president peab olema kõikide parlamendiliikmete president. kõik, kes mind tunnevad, teavad, et jään ikkagi sotsiaaldemokraadiks, kuid ma ei ole mitte sotsiaaldemokraatia president, vaid Euroopa Parlamendi president. ja tõestan teile veel kord, et minu kohustuseks on kaitsta selle koja huve paluksin, et jääksite mõistvaks ja kuulaksite ära veel ühe minupoolse märkuse. nagu ütlesin, tegemist on minu jaoks emotsionaalse hetkega ja siin on väga palju minu sõpru saalis ja mitte ainult siin saalis, vaid ka üleval rõdul minu endine õpetaja, kes oli minu õpetaja koolis siis, kui ma olin äh, vaid seitsmeaastane, ka minu sõbrad jalgpallimeeskonnast, kes, kuigi me ei olnud eriti edukad, siis minu jaoks oli tegemist ikkagi parima ajaga, ka minu sõbrad linnavalitsusest ning minu kodulinna endine linnapea, Aacheni linnapea on siin, ka minu sõbrad, minu perekond ning et ma loodan, et lubate mul tervitada siin neid kõiki, nad on osa minu elust suur tänu, kallid kolleegid, suur aitäh ka endistele parlamendi presidentidele, suur aitäh, et te siia tulite, tegemist on minu jaoks suure auga, kuid mitte ainult minu jaoks, vaid ka terve Euroopa Parlamendi jaoks ühtlasi suur rõõm on näha teid siin minu vastas, ma, tuletab mulle meelde, kui kaua ma juba olen Euroopa Parlamendi liige olnud, ma olen olnud parlamendis siin teie kõigiga ühel ajal. siin on ka endine parlamendi president, kes oli enne mind sotsiaaldemokraatide esimees, nii et suur aitäh, et olete tulnud siia isiklikult avaldama austust nii minule kui tervele Euroopa Parlamendile, suur aitäh kallid kolleegid, tahaksin teile rääkida ka millestki uuest, ma usun, et meie maine huvides on see, et me teeksime kõik maine parandamise nimel üheskoos tööd. ja äh, see on nüüd küll üsna kehv meie mainele, kui siin inimesed astuvad saali ja näevad, et teised räägivad kolleegidega juttu Euroopa äh, presidendi, äh, parlamendi president äh, taob kogu aeg haamriga ja võtsin siin kasutusele ka kellukese, see on siis esimene samm selleks, et mind võetaks rohkem kuulda kui varem. suur aitäh ja palun jääge veel hetkeks saali, sest et mul on rääkida veel menetlusalastest küsimustest ja suur aitäh kõikide kõnede eest ja teie toetuse eest! bevor wir heute nachmittag zusammenkommen ist es ein großes enne kui me täna õhtupoolikul siia tagasi tuleme, on veel üks asi. äsja valitud Euroopa Parlamendi presidendina tahan öelda, et eh, need, kes olid minu vastu, mul on teile pakkumine. Eh, need, kes kandideerisid minu vastu, mul on teile pakkumine, eh, proua Wallis ja härra Teeva. kuna kampaania, mis meil oli, oli nii õiglane ja korralik, siis äh, ma teen ettepaneku, et me suhtleksime tihedalt ka edaspidi. ma algul arvasin, et on äh, Temašenko poolt demonstratsioon, kui ma nägin neid kollaseid äh, siniseid õhupalle, aga tegelikult see oli härra Deva ja Diana Wallise kampaania õhupallid selle kampaania käigus toimus väga kasulik arutelu, me kuulsime kasulikke ja arukaid väljaütlemisi, nii et olenemata nende valimiste tulemusest ma hea meelega kuulan teie ideid ka tulevikus ja seepärast minupoolne ettepanek, et me teeksime ka edaspidi tihedat koostööd. kallid kolleegid,